Buenos dias! tere hommikust kõigile! ma tahaksin kõigepealt öelda teile nii palju, et meie tänase hommikupoolse kohtumise eksperdid on omavahel töökorralduses kokku leppinud ja kavatsevad eh, oma ettekandet teha nii, et jääks vähemalt kümme minutit et äh, pärast neid ettekandeid ka arvamuste vahetuseks. kõik on selle põhimõttega nõus ja alustagemgi kohe siis äh, täna esimeste mm, ettekannetega pärast eilset väga tihedat päeva, kus äh, me kuulasime ära poliitiliste ringkondade esindajad, kuulasime ära frankofoonia organisatsiooni esindajad, Euroopa institutsioonide esindajad ja ka tõlketeenuste juhid äh, rahvusvahelistest organisatsioonidest olid meie ees. Nemad äh, rääkisid meile siis ähm, osalt äh, põhjustest, miks üldse toetada mitmekeelsust ja kui oluline on välja kuulu-, koolitada uus keeleteadlaste ja tõlkide koolkond ja et kuidas äh, tagada tulevikus ka mitmekeelsuse põhimõtte ähm, aus hoidmine. ja täna on siis kord käes teadlastel ja, ja ülikoolide esindajatel kõigepealt äh, äh, siseneme uute tehnoloogiate ähm, põnevasse maailma ja pärast seda mm, Äh, üritame aru saada siis kõige peenemast tehnoloogiast üldse maailmas, ehk teisisõnu meie endi ajudest. ja enne ja pikemalt viivitamata annaksin sõna nüüd äh, üle professor Vaibelile Kal-, Karlsruhe ülikoolist, äh, kes ühtlasi kaastööline ka Pittsburghi ülikoolis Ühendriikides. Teist mõned kindlasti on juba tuttavad härra Vaibeli tööga, kes on autoriteet automaatse tõlke äh, vallas. härra Vaibel, palun. Vice-president Martinez uh... asepresident Martinez, äh, peadirektor Olga Kosmituu ja direktor Juan Carlos Jimenez Marin. see on tõesti suurepärane võimalus ja väga tore olla täna siin ja teie ees esineda. siin on tõesti väga väljapaistvad inimesed saalis, kellele seda ettekannet pidada eelmisel nädalal oli meil võimalus parlamenti külastada ja näha, mida teie siin teete tõlkevaldkonnas ning äh, mulle väga palju avaldas mulje, et see, nende inimeste töö, kes siin tõlgivad, äh, kuna äh, tõlgitakse kahtekümne nelja erinevasse keelde, see on tõesti täiesti uskumatu äh, ma räägin viit keelt, kuid ma poleks võimeline isegi mitte kolm minutit suuliselt tõlkima, nii nagu siin, sellepärast et tuleb keskenduda, töö on kiire ja see on tõesti ähm, väga köitev ähm, oskus. ma ma olen teile ka slaidid edastanud äh, ja ma ei hakka teile rääkima sellest, et äh, inimtõlke on võimalik äh, asendada, sest see ei ole võimalik, aga ma räägiksin teile täna tehnoloogiatest, mida teised võivad kasutada, sest me ei tohi ära unustada, et nii Euroopa kui ka maailma unistus on üksteisest aru saada, üksteisega suhelda, hoolimata sellest, millist keelt räägitakse. ja tavaliselt äh, ei ole meil võimalik panustada nii palju, kui tehakse Euroopa Parlamendis. ma arvan, et te kõik saate aru, et me räägime tõesti üleilmses külas, me töötame koos ja maailm üleilmastub üha rohkem, kasvab kokku. me vahetame kogemusi, suhtleme ning Euroopa lõimib kõiki, hoolimata keeltest. on neid, kes ütlevad, et võib-olla me peaksime kõik rääkima ühte ja sama keelt, aga on ka vastupidine suund, meil on kultuuriline mitmekesisus, erinevad identiteedid, keeled, mis iseloomustavad erinevaid äh, riike ja sellest mitmekülgsusest tuleb aru saada, kui me soovime suhelda oma õdede ja vendadega kogu maailmas. see on suur väljakutse. kuidas me saame elada selles üleilmses külas ja samal ajal ei jäta kõrvale oma kultuurilist identiteeti? mitte kuskil mujal maailmas ei ole sellist olukorda nagu Euroopa Liidus, et on kakskümmend neli ametlikku keelt pluss dialektid, nii et tõesti selline lõimimistöö on väga suur väljakutse praegusel hetkel tõlgivad inimesed või ei tõlgita üldse. suurema osa konverentsidest, kus mina käin, seal räägitakse ainult inglise keelt ja nüüd, kui vaadata, kui hästi inimesed Euroopas inglise keelt räägivad ja need, kes arvavad, et inglise keele kasutuselevõtt on lahendus, soovitan vaadata seda slaidi, kus te näete inglise keele oskust erinevates riikides ja näete, et keskmiselt kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti inimestest räägivad inglise keelt nii hästi, et neil on võimalik ka üksteisest aru saada. nii et sellisele olukorrale tuleb leida lahendus nii, mida siis teha? inimtõlge, meil on umbes viissada tuhat tõlkijat kogu maailmas, sada viiskümmend tuhat neist elab Euroopas. Te võite parandada mind, aga see on meie uuringu tulemus ja kolmkümmend üks miljardit dollarit on turuväärtus tõlketurul ja Euroopa Liit kulutab kõige rohkem üks koma kolm miljardit eurot tõlkele, nii suulisele kui kirjalikule siin räägitakse kahtekümmend nelja keelt, aga samal ajal on kogu maailmas äh, üle kuue tuhande keele ja kui te tahate, et kõikides keeltes, kõikidesse keeltesse tõlgitaks, siis on meil kolmkümmend kuus erinevat, miljonit erinevat tõlkesuunda ja selline ülesanne on täiesti võimatu. nii et äh, tõesti ainukese killukese saab ära tõlkida see puudutab tekste. mis puudutab suulist tõlget, siis on asi veelgi hullem, meil on umbes kolmsada tuhat konverentsi Euroopas igal aastal ja tegelikult vähem kui üks protsenti neist on tõlkega. Youtube'is igas minutis tuleb kolmteist tundi uusi videosid või kõik vaatavad satelliittelevisiooni, toimuvad äh, loengud, ülikoolid, valitsused, ettevõtted äh,, korraldavad äh, loenguid kogu aeg, toimuvad kohtumised, äh, telefonikonverentsid, äh, inimesed reisivad, kohtuvad üksteisega ja räägivad üksteisega. nii et mida oleks siis võimalik ära teha? ma leian, et tegemist on väga suure väljakutsega, mida pole võimalik ainult inimestega lahendada ja sellepärast oleme me väga palju oma aega ja raha kulutanud selleks, et leida automaatseid lahendusi. ehk siis, et kas tehnoloogia saab meid aidata. ehk et kas on võimalik kas suuliselt või kirjalikult tõlkida teistesse keeltesse. me oleme juba kakskümmend kolm, kakskümmend neli aastat tõlkinud selle probleemi kallal ja meil on kaks probleemi kui ma tahan rääkida või tõlkida inglise keelest hispaania keelde, siis kõigepealt on mul vaja keeletuvastussüsteemi, mis äh, räägitud sõnad siis äh, tekstiks muudab. teiseks on mul vaja tõlkimise süsteemi, mis puudab siis inglisekeelse teksti hispaaniakeelseks tekstiks. ja peale selle on mul vaja veel ühte süsteemi, mis siis ka suudaks välja hääldada need hispaaniakeelsed sõnad ja kui inimene tahab talle vastata, siis on kõigepealt vaja hispaaniakeelset keeletuvastussüsteemi tõlkida siis hispaania keelest inglise keelde ja siis kedagi, kes oskaks need sõnad ka jälle välja hääldada. see on olnud meie töö mitmeid aastaid ja viimase kümne aasta jooksul oleme me üha rohkem hakanud aru saama, et selliste äh, programmide väljatöötamine on võimatu, sellepärast et on väga palju erinevaid äh, valemeid keelte mõistmiseks. ja see, mida me täna teile esindame, on tegemist õppivad masinad, mis on õppinud nende andmete põhjal, mis on meil kasutada. internetis on väga palju andmeid, mida saab kasutada, nii et me korjame kogu maailmast andmeid kokku interneti kaudu ja muud, toodame niimoodi andmebaase meil on nii äh, suulise kui ka kirjalikud äh, tekstid, äh, millest siis meie masinad õpivad. ma ei hakka teile täpselt seletama, kuidas need mudelid töötavad, aga kui mõtlete sõnaraamatute peale või keelemudelite või keelemälude peale, mis koguvad statistikat, siis te saate umbes aru, kuidas sõnu õpitakse ja kuidas neid erinevates olukordades kasutatakse. nii et äh, meil on siin neli etappi olnud uurimistöös. üheksakümnendate alguses, kaheksakümnendate lõpus oli meil välja töötatud esimene süsteem, mis näitas, et selliseid süsteeme on võimalik kasutada. Janus oli esimene Euroopas, oli võimalik äh, üks lause öelda kahesajast keelest äh, see võttis viis minutit ja siis oli võimalik saada teises keeles ka lause kätte, kuid sa tõesti pidid hoolitsema selle eest, et tegemist oli süntaktiliselt korrektse lausega. ja nagu öeldud, umbes äh, kakssada sõna oli kaasatud andmebaasi. siis järgmise kümne aasta jooksul üritasime me kasutada nõndanimetatud spontaanseid süsteeme, nii et inimesed võisid rääkida teatud valdkonnast, aga me ei saanud piirata nende keelekasutust, sõnu, stiili. ja meil oli vaja ka äh, hakkama saada sellise probleemiga, kui inimesed vahepeal äh, vakatasid või kõhklesid. nüüd me oleme leidnud süsteemi, mis ka tõesti toimib, nimelt äh, järeltõlkesüsteemid, mida on võimalik kaasas kanda, need on tähtsad äh, reisijate jaoks, äh, humanitaarabimissioonide puhul, äh, meditsiinilist abi andvate inimeste puhul politsei, sõjavägi võivad kasutada seda, kui neil tuleb minna nii oma tööd tegema. teiseks äh, on võimalik kasutada statsionaarseid süsteeme, näiteks uudiste tõlkimistel, ülikooliloengute tõlkimisel, valitsusjuhtide kõnede tõlkimisel alustaksin esimesega, milleks on see järel, kaasaskantav järeltõlkesüsteem. Te olete kuskil väljas äh, ja teil on vaja rääkida omas keeles paar lauset ja te soovite, et see süsteem tõlgiks selle teise keelde ja teie partner võib siis teile vastata ja süsteem tõlgib tema laused tagasi. seda kasutatakse väga palju humanitaarabi äh, operatsioonidele. varem kasutati nii-öelda inimestest tõlke, aga tihti ei ole neid kriisipiirkondades äh, võimalik kiiresti leida ja nagu te näete siin pildidelt, on kasutatud ka sõnaraamatuid, äh, piltisõnaraamatuid, kuid see on väga raske. ja vahel on ka usaldusväärsuse ja julgeolekuga probleeme, sest sa ei tea, kas see tõlk, kelle eh, sa oled palganud, tõesti ka usaldusväärselt tõlgib. nii et me oleme hakanud välja töötama süsteeme, mida saavad kasutada reisijad. me lõime väikese firma, mis toodab sellist kaasaskantavat väikest eh, seadmekest, äh, mida on võimalik siis äh, rakenduspoodidest äh, osta, et et igaüks võib siis osta endale rakenduse tarkvaraga. meil on selle tarkvara nimi on Jibigo, seda on teil võimalik oma nutitelefonile laadida nii Androidile kui ka iPhone'ile, praegusel hetkel on kümme kuni viisteist keelt kasutusel Äh, umbes nelikümmend tuhandet sõna tunneb see süsteem ja ei ole vaja internetiühendust, see kõik toimub, äh, see süsteem toimib telefonis ja see on tõesti äh, arstide, politsei, sõjaväe jaoks väga tähtis, sellepärast et iga kord ei ole ju internetiühendust tagataskust võtta. niimoodi näeb meie süsteem välja, tegemist on rakendusega äh,, mis siis laaditakse alla nutitelefonile või tahvelarvutile, teil on võimalik valida siis ka keele kombinatsioon. Apple'ile meeldis väga meie süsteem, nii et äh, USA-s, Kanadas, Austraalias ja Jaapanis on see ka telefonidel kohe peal. And with my iPhone I checked out hostels before booking them. Shared pictures as I went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 et te näeksite, et see ka tõesti töötab. siin on minu enda tahvelarvuti, siin on võimalik äh, tõesti lugeda seda, suurendada ja võib öelda tere, on väga tore sind kohata. Encantado de conocerles. Nice to meet you. I have a problem, I have a cold. Tengo un problema que tengo un resfriado. Desde cuando que lo... Um, sometimes we make mistake. Quanto tempo lo han... Ehm, How long it? No hablo español muy bien. I do not speak Spanish very well. Pero tengo esta máquina. But I have this Mackie. Tengo esta máquina. I have this Mackie. Sometimes we make mistakes. Algunas veces es que. We are making mistakes on occasion. Estamos haciendo errores ubicación. With this machine we can selle masin en esta máquina que podemos describir problemas. So with these devices we have nii et nende, need seadmed on äh, erineval kujul ja nagu te näete, nad teevad ka vigu nii et me oleme väga palju aega kulutanud sellele, et neid vigu parandada. ka inimesed teevad vigu ja üks suurepärane võime, mis meil on, on see, et äh, me õpime nendest vigadest. Nende masinatega on samamoodi, et kui nad teevad vigu, siis võid teda raputada. on võimalik äh, teksti parandada ja uusi tekste sisendada. me oleme alati õppinud ka nendest parandustest, ähm, nende parandustega parandame me ka oma andmepanka ja süsteem muutub järjest paremaks. me kasutame ka humanitaarabi ähm, operatsioonidel seda süsteemi, te näete siin erinevaid situatsioone, kus meil on vaja neid tõlkemasinaid, tõlgid on küll olemas, aga mitte nii suurel määral, kui me tahaks siin näete te ühte arsti, kes siin Taimaal äh, inimesi ravib, siin on USA sõjavägi, äh, Kagu-Aasias on äh, meil arstiabiprogramm, kuidas siis looduskatastroofide või ka inimkäe läbi põhjustatud katastroofide puhul aidata kannatanuid nii et me testime seda süsteemi igal aastal, Taima on siin, näete te ka pilte sellest, siin on üks pilt ka Kambodžast, kus äh, keeleprobleemid tekivad ja meil on vaja äh, tõlget selleks, et inimesi aidata siin on äh, tuhanded inimesed, kellele antakse arstiabi igal aastal ja selleks, et ähm, mitmekeelselt seda arstiabi anda, on vaja tõlget. siin näete pilte inimestest Kambodžas. see on äh, Pittsburghi humanitaarabiorganisatsioon Shoulder to Shoulder, mis annab siis abi Honduras'es ja Pittsburghi haigla korraldab seda operatsiooni arstid, kes ei oska hispaania keelt, kasutavad meie süsteemi selleks, et oma patsientidega suhelda. siin sellesse programmi me oleme väga palju panustanud äh, ja süsteem muutub järjest paremaks äh, ja me teame, et iga kord ei ole meil kasutada inimestest tõlke, nii et isegi kui masinad ei ole nii head kui inimesed, sellistes olukordades on väga tähtis, et meil need masinad kasutada on. ja me soovime ka, et inimestel oleks võimalus tõlget kasutada. nüüd teine süsteem, mille me oleme välja töötanud, on sünkroontõlge paljud rakendused ei toimi nii, nagu ma teile just näitasin, et on võimalik mõne inimesega suhelda, kui te vaatate televiisorit, kuulate mingeid parlamendi arutelusid, vaatate uudiseid, kuulate kõnesid, siis äh, need sõnad tulevad, me ei saa oodata, kuni keegi vajutab nupule ja keegi hakkab neid lauseid kordama meil on suur andmepank, meil on palju andmeid Euroopa Parlamendist ja me hakkasime välja töötama süsteemi, mis pakuks sünkroontõlget. ülikooli tõlgete puhul on meil üks eriline probleem. meil ei ole seal inimestest tõlke, aga meil on tõlgid, kes võib-olla ei saa saksa keelest aru, kui nad Saksamaalt tudengid, kes ei saa aru ja kui nad tulevad Saksamaale, siis on neil tähtis, et nad saaksid külastada loenguid ja aru saada, millest seal räägitakse. nii et on inimene, kes äh, ei räägi seda keelt, ta on seal kohal ja me tahame, et ta saaks äh, räägitavast aru. Need automaatsed süsteemid ei ole kohe kindlasti nii head kui inimestest tõlgid aga kujutage ette, et te olete kuskil võõras riigis, teil ei ole tõlki, te ei saa mitte sõnagi sellest keelest aru, siis te pigem eelistaksite sellist süsteemi, mis teid ka natukene aitab ja ka natukene tõlgib, selleks et te saaksite vähemalt aru sellest, millest räägitakse tudengid Saksamaal räägivad meile, et see on nende jaoks suureks probleemiks, nad äh, kulutavad väga palju aega keele õppimisele ja nad ei neil ei ole aega õppida seda oma tegelikku erialat ja neil on vaja keelt õppida juba enne, kui nad Saksamaale tulevad. me muidugi ei taha, et nad lõpetaksid keeleõpikud, vaid samal ajal ähm, me teame, et ajud voolavad välja ja me soovime, et inimesed tuleksid Saksamaale isegi siis, kui keelebarjäärid on alles. meid toetab ka Euroopa Komisjon, meil on äh, Äh, projekt, mille nimeks on EU Bridge, äh, millega me oleme välja töötanud erinevaid tõlkesüsteeme ja selle süsteemiga pakutakse tõlketeenust siis äh, nii-öelda tavainimestele. see süsteem, mida te siin näete, see on kõnetuvastussüsteem, tõlkimise süsteem, aga siin on meil veel ka see probleem, et me ei tea, kus on koma, kus on punkt ja kõigepealt peab tõlkija aru saama, kus see lause lõpeb, selleks et hakata tõlkima. nii et tegemist on sellise kõnevooga ja see on tõlkimises muidugi suureks väljakutseks. teiseks probleemiks on, kuidas kõnet edastatakse kuidas me tõlke edastame paljudele inimestele ruumis. Te kõik räägite erinevaid keeli ja teil on kõrvaklapid peas kuid on võimalik ka tõlget edastada inimestele, näiteks äh, prillide kaudu ja teil on võib-olla tulevikus prillid, kus siis prilliklaasile ilmub lihtsalt äh, tõlge sellest, mida ruumis räägitakse mida me Karlsruhe ülikoolis teeme, on see, et me töötame välja süsteemi, mis tõlgib interneti kaudu ja et interneti kaudu edastatakse siis ka tõlget, nii et äh, tuleb kohale õppejõud, kõne läheb serverisse, arvutisse arvuti tuvastab kõne, tõlgib teistesse keeltesse ja siis ilmub äh, äh, internetileheküljele tõlge, nii et inimesed võtavad kaasa oma sülearvuti ja sülearvuti ekraanile ilmub äh, tõlge. Nad võivad valida, mis keeles nad soovivad seda äh, loengut kuulata. meil on serverid, äh, mis siis sellist äh, Äh, tõlget pakuvad erinevatesse keeltesse. sellel suvel oli meil neli loengut, mis siis tõlgiti saksa keelest inglise keelde. meil on ka teistsuguseid projekte, me automaatselt tõlgime PowerPointi esitlusi, nii et need tudengid, kes ei saa saksakeelsetest slaididest aru, saavad tõlke inglise keelde. pärast loengut jääb see loeng serverile nii et tudengid võivad kas kuulata või lugeda seda loengut uuesti, sest on olemas arhiivversioon. võimalik otsida seda, seda loengut, nii et tudengid võivad kasutada mingeid võtmesõnu, sisestada võtmesõna otsingusüsteemi ja leida siis loengu, kus äh, neid võtmesõnu selgitatakse. meil on sellegipoolest veel väga palju väljakutseid selleks, et süsteemi paremaks muuta võtta. nagu ma ütlesin, et kui tegemist on suulise kõnega, siis ei ole komasid ja punkte, kõne on spontaanne, vahepeal katkestatud, me vahel köhime või isegi laulame, vahel me naerame ja selle kõige, selle, seda kõike peab ka süsteem suvastama. meie sõnavara on eriline näiteks akadeemilises elus kasutatakse väga palju terminoloogiat, nii et äh, me peame hakkama saama väga paljude erinevate terminitega, mis tulevad erinevates äh, äh, keeltes ette ja ka tänastele tõlkidele pidin ma oma slaidid ette saatma selleks, et nad oleks võimelised ennast ette valmistama. ja see kõik, kogu see tõlkimine peab toimuma väga kiiresti, see kehtib nii inimestest tõlkidele kui ka masinate äh, jaoks ähm, tõlge peab tulema väga kiiresti, selleks et inimesed saaksid loengut jälgida. Saksa keel oli meie jaoks suureks väljakutseks, need, kes saksa keelt oskavad, teavad, et äh, saksa keeles on see väga äh, paha asi, et äh, tegusõna tuleb alles kõige lõpus, nii et kunagi ei saa tegelikult enne lause lõppu teada, ähm, mis suunas äh, see lause liigub, peale selle on meil väga palju liitsõnu, pikki liitsõnu. Ehm, tihti on niimoodi, et ne, see, mis on neli sõna inglise keeles, on saksa keeles kõigest üks sõna. nagu öeldud, terminoloogilised probleemid tehniliste loengute puhul, eh, need on tähtsad, kui keegi kasutab valemeid, siis te soovite ju näha ka valemit, mitte et keegi oleks lihtsalt valemi sõnadena välja kirjutanud ja peale selle on probleeme teatud äh, sõnadega, kui neil on mitu erinevat tähendust, näiteks saksakeelne sõna Vorzeichen, äh, seda võib kasutada, seda võib tõlkida mitut moodi inglise keelde. siis on probleemiks ka see, et inglised keelesõnad slikerdavad ennast teistesse keeltesse äh, Eh, sisse nagu iPhone, iPad, eh, neid hääldatakse ka inglise keeles välja. ja siis kasutatakse ka teatud inglisekeelseid sõnu, millele pannakse saksakeelne grammatika otsa, nii et eh, tulevad sõnad, mis on poolenisti saksakeelsed ja poolenisti inglisekeelsed. nii et tegemist on väga suure väljakutsega nii masinate kui ka inimeste jaoks kogu aeg tuleb kohaneda muutuva olukorraga. masinate puhul me kasutame kohandamissüsteemi ja taaskohastamissüsteemi, me kasutame PowerPoint slaide selleks, et kogu terminoloogia läbi töötada ja sel, siis me otsime internetis sarnaseid dokumente ja nende dokumentide põhjal äh, me töötame välja kõik need äh, sõnad ja andmebaasi sõnade kohta, mida siis selles süsteemis kasutada. ja nüüd äh, meie suur väljakutse, kuidas seda süsteemi kasutada kuue tuhande keele puhul, mida maailmas räägitakse. meil on vaja muuta süsteemi äh, odavamaks selleks, et seda saaks kasutada ka nende keelte puhul, mille jaoks väga palju raha ei eraldata tahaksin lõpetuseks teha mõned äh, kokkuvõtted. kas äh, masintõlge on võimalik? jah, me usume, et see on võimalik. tõlge muutub järjest paremaks. me õpime interneti andmebaasidest, nii et mida rohkem andmeid on internetis, seda paremaks muutub ka süsteem. ja on väga palju andmeid juba praegu internetis olemas. kas me kavatseme inimestes tõlgid asendada? ei, ütlen kirglikult ei masintõlke kvaliteet jääb ähm, halvemaks kui inimeste tehtud tõlge, sellepärast et äh, masinatel pole inimeste intuitsiooni ja analüüsimisvõimet. aga tegemist ei ole võitlusega inimeste ja masinate vahel, vaid äh, me räägime lihtsalt nendest inimestest, kellel ei ole seda luksust, et nad äh, saavad kasutada tõlketeenust, mida siin kasutatakse ja tegelikult praktilises elus äh, on olukord selline, et kas räägitakse halvasti inglise keelt või ei suhelda üldse, nii et tegemist on tegelikult sotsiaalse väljakutsega, et kas me tahame minna tagasi äh, keskaega ei, me tahame, et äh, kõik saaksid aru kõigest ja saaksid omavahel suhelda. me ju tegelikult ei takista ka keelte õppimist, sellepärast et selleks, et suhtlemist toetada, motivatsiooni leida, tuleb toetada ka keelte õppimist. ja tegelikult paljud kasutavad neid tõlkesüsteeme ka selleks, et uusi keeli õppida. nii et ähm, meie missiooniks on mitmekeelne arusaamine ja integratsioon kõigi jaoks tagada, me peame toetama oma mitmekeelsust ja kultuuripärandit ja Euroopa peab äh, andma oma toetuse. me ei taha seda ülesannet anda ka teistele ettevõtetele, äh, vaid me soovime ise seda teenust pakkuda. ja me võime seda pakkuda ainult siis, kui me saame kasutada nii inimeste kui ka masinate toetust. Äh, mõlemapoolne toetus on tähtis ja ma arvan, et meil on vaja leida Ähm, leida sümbioosi. ja nende sõnadega ma lõpetan, ma loodan, et ma andsin teile natukene aimu sellest, mis meid tulevikus ees ootab ja ma tõesti loodan, et sümbioosi kaudu on meil võimalik ka vastus sellele küsimusele leida. Muchísimas gracias, doctor Va- äh, suur tänu, äh, professor Vaibel. Äh, hetk tagasi oli siin saalis ka parlamendi asepresident, ta palus vabandada tema eest, sellepärast et ta ei saa rohkemaks, kauemaks jääda, aga nüüd siis küsimuste voor, kui teil on midagi küsida või omapoolseid kommentaare teha, siis palun. Ma ei tea, kas see maagiline tõlkesüsteem siin jätkab oma tööd ka küsimuste vooru ajal, aga kui te soovite küsimusi esitada, siis praegu on õige aeg Eh, Eblu, eh, suur tänu selle väga huvitava jutu eest. Eh, saksa ja türgi keele vahel näiteks oleks veelgi raskem see tõlkemasin, kõik tuleks lisada sinna igasuguseid lisasõnu. aga kas te ütlesite tõesti nii, et, et mõnikord on nii, et üks saksakeelne sõna hõlmab endas nelja inglisekeelset sõna? jah, eh, tõesti nii, meil on eh, liitsõnad saksa keeles, eh, meil on komme panna sõnad üksteise otsa kin-, sekka ja paneme üht-, Donau järvel laeva opereeriv kapten, ma võin seda kõike öelda ühe sõnaga. ja see on loomulikult väga raske, sellepärast et seda sõna veel lisaks sellele neid liitsõnu üksikult pööratakse, vabandust, käänatakse sõna sees. Türgi morfoloogia on muidugi väga rikkalik ja see on hiiglaslik probleem. me teeme kõigepealt enne selliseid ähm, tõlkeprogramme välja äh, töötades morfoloogilisi uuringuid äh, ka teiste keelte puhul ja võtame siis kõik sõnad üksikuteks ähm, osadeks lahti ja niimoodi üritame kuidagi süsteemi üles ehitada. ühesõnaga tekst siis kõigepealt Äh, kõigepealt äh, konverteeritakse äh, kõne tekstiks ja siis vastupidi, nii et masin ei oska ennetada, nii nagu ennetavad suulised tõlgid kabiinides. jah, mulle tundub, et me paneme praegu kaks asja omavahel kokku. Saksa keeles on muidugi väga suur probleem see, et tuleb ennetada seda, et mis verb sõna, lause lõpus tuleb tegusõna ja, ja lause alguse vahel võib olla viis minutit äh, äh, kõike muud, äh, nii et kas, nii et kui ma näiteks tahan öelda, et ma kavatsen järgmisel nädalal regist-, Brüsselis toimuval konverentsil, siis võib sinna tulla viis minutit teksti ja siis ma alles saan teada, kas ta kavatseb sinna tulla või mitte sinna tulla nii et eh, kui te olete ennetanud eh, valesti, siis inimtõlk muidugi suudab eh, oma lause ümber pöörata. seda masinal ei ole, inimtõlk mõistab ka kont-, konteksti ja analüüsib, masina puhul see võimalik ei ole. ja praegu lihtsalt meie süsteemid selle sõna üldse jätavad lõpust välja ja seega tõlge on poolik. see on üks meie peamiseid probleeme praegu saksa keele puhul näiteks aga ärge unustage ka seda, et äh, suuliste tõlkide puhul aga tekib selliste äh, tekstide puhul, äh, selliste lausete puhul mäluprobleem, aga masinal mäluprobleemi jälle ei ole, tõlk võib lihtsalt ära unustada selle, kuidas ta oma lause alustas. nii et selles mõttes on masinal eelis ja seega tulen jälle tagasi selle sama sümbioosi juurde, nimelt äh, masinad oskavad teha asju, mida inimesed teis-, teinekord ei suuda, aga peaasjalikult on vastupidine. Äh, suur tänu, äh, Sankt Peterburg järgmisena aitäh väga huvitava ettekande eest, ma saan aru, et see on vältimatu arengusuund tõlketegevuses, midagi ei ole teha, kuidas ma emotsionaalsel tasandil sellesse protsessi ei suhtuks. mulle näib, et teie ettekande tugev külg oli just see, et Te rääkisite meile nendest te tehnilistest vahenditest, meid lingvistika vallas saab kasutada, aga minu arvates on tänapäeval anda, väga oluline anda endale ka aru, millised on need tagajärjed, millega me kokku põrkame järgnevatel aastatel, võib-olla maksimaalselt viiekümne aasta pärast, kui tulevad kasutusele just nimelt üha rohkem need tõlkemasinad mulle äh, näib, et see olukord äh, Äh, on äh, väga huvitav, te rääkisite, et langeb näiteks äh, motivatsioon võõrkeelte õppeks, selline masintõlge loob illusiooni, et suhtlemine on väga kerge Äh, seda on väga, väga kerge teha äh, sellisel massilisel tasandil ja ma arvan, et äh, me jätame siin täidetud arenguaspektid kõrvale, mis on seotud inimese ajupoolkerade arenguga, keeleõppega ning ma arvan, et kui me arendame masintõlget, siis me peame samaaegselt mõtlema ka sellele, milline peaks olema see harmoniseeriv äh, Äh, suund, äh, mis, äh, mis sellega kaasas käib, kuidas panna inimesi siiski õppima oma emakeelt ja teisi keeli, see on asja üks pool ja teine pool, millele tuleks tähelepanu pöörata on täiesti selge, et need elusad tõlgid, kes siin täna istuvad, ka nende töö hakkab masintõlke kontekstis muutuma, samuti muutub see pädevuste roll, mida neilt nõutakse nii et, et see tulevane tõlk on juba natuke teistsugune kui, kui need tõlgid, kes siin on täna ning ma arvan, et juba täna tuleb sellega hakata arvestama, kui me hakkame ette valmistama uut põlvkonda tõlke. meil tuleb nende ettevalmistusse juba lülitada need elemendid, mis valmistavad need ette siis tulevikus sellistes tingimustes tööks, aitäh! jaa, ai- jah, ma olen teiega täiesti nõus ma olen kõigepealt teie märkusega sajaprotsendiliselt nõus. ma arvan, et tõlkide jaoks peitub äh, siin ka äh, omad eelised nendes masinates, aga selge on see, et äh, nii, nii kaua, kuni on inimestel raha ja võimalusi tõlketeenust osta, siis eelistatakse ikkagi inimesi, sellepärast et inimesed ei ole Äh, just sõna otseses mõttes masinad, äh, nad ei tee asja mehaaniliselt, äh, vaid suhtuvad hoopis teistmoodi, aga teinekord on masinast kasu aga loomulikult, kui me räägime nüanssidest, sõnavärvingutest, emotsioonidest, siis loomulikult neid saab see edasi anda ainult inimene. ja öö, väga paljudes diplomaatilistes kontekstides, aga ka nendel samadel humanitaar öö, Äh, missioonidel eelistatakse inimesi, miks? sellepärast, et äh, tõlk ei ole ju seal tavaliselt kaasas ainult tõlgina, vaid ka kultuuride vahendajana ja inimeste oskused muidugi masinate oskustest on palju suuremad. ja kui ma nüüd peaksin hakkama kihla vedama selles osas äh, kuidas tulevikus hakatakse koolitama tõlke, ma arvan, et mina paneksin kõik oma panused sellele, et et koolitakse inimesi tänu nendele vahenditele paremini välja aga äh, muidugi nendes oludes, kus on selge, et äh, inimtõlge lihtsalt kujuneb igapäevaselt liiga kalliks, kui ma nüüd läheksin oma ülikooli äh, rektori juurde ja ütleksin, et meil oleks vaja lektorite jaoks kümmet tõlki, kes siis välistudengitele meie loengud ümber tõlgiksid, siis nad naeraksid mind lihtsalt välja. nii et taolistele juhtudele Äh, meil ülejäänud tavalistele inimestele, kellel ei ole juurdepääsu teietaolistele tõlketeenustele, on nendest äh, masintõlkesüsteemidest kindlasti kasu ja mitte kindlasti ei piira see keele õppimist. inimesed õpivad keelt äh, siis, kui nad huvituvad mingisugusest kultuurist ja kui äh, tavaliselt huvitatakse kultuurist, kui sinna reisitakse, keele oskamatus aga võõras kontekstis äh, tekitab inimestel hirmu ja inimeste huvi keelt õppida säilib. aga kui meil on äh, selline masin äh, kaasas äh, mis aitab neil esialgsest barjäärist üle saada võõras kultuuris, siis loodetavasti nad selle peale tulevikus õpivad selle keele ka ära. Elizabeth Artest, palun. kõneleja ütleb, et ta räägib prantsuse keeles. Äh, kirjakeel on muidugi täiesti erinev äh, kõnest. lausel on oma meloodia, ma tõlgin väga palju äh, saksa keelest ja me ju kanname üle ka äh, lause meloodia nii-öelda saksakeelses lauses, näiteks seesama meloodia on see, mis annab mulle väga palju infot selle kohta, mis see verb seal lause lõpus äh, olema saab. siin äh, tekst, mis me täna nägime ekraanil, tõlgitakse ära kui kirjalik tekst. ja võib-olla see, see on see dimensioon, kuhu, kus võib-olla peitub tulevikus lahendus, et mõelda keele meloodiale. jah, täiesti õige märkus Äh, veelgi äh, nii-öelda mm, äh, vähem tähtis probleem võib-olla on see, et kõhklused ja kahklused, mis inimese kõnes tihti on sees, inimestel ei ole raskusi kõhklustest ja kahklustest arusaamisega masinaga küll, kui ma näiteks lindistaksin teie telefonikõned teie pereliikmetega ja peaksin nad siis transkribeerima tekstiks ilma ühegi veata siis äh, tegelikult tundub, et äh, räägivad omavahel äh, joobunud inimesed, kõik kokutavad, alustavad uuesti oma lauseid, jätavad laused pooleli, kokutavad seal ja nii edasi nii et loetava teksti äh, koostamine suulise teksti põhjal on, on juba iseenesest väga suur probleem. ja siis lisaks sellele lause meloodia, hääldus, äh, mis kõik annab äh, küll lisainformatsiooni suulises kõnes, aga tekitab ju öö, probleeme selle teksti transkribeerimisel, näiteks kuhu panna punkt, kuhu inimese jutus öö, tuua sisse struktuur aga me tegeleme asjaga ja kindlasti ei ole uuringud veel lõppenud, me üritame kuidagi lause emotsioonid ja nüansid sisse saada, kuidas näiteks äh, mõne esitluse äh, emotsioonid ja traagikagi teinekord äh, sisse saada. nii et me üritame töötada ülejäänud tavalisele inimesele, kellel ei ole juurdepääsu tõlkidele ja tõlketeenusele, võimaluse omavahel kommunikeeruda suur tänu, ma teeksin ettepaneku, et võtame veel kaks küsimust kuulajate seast ja siis läheme edasi järgmise äh, ähm, kõne juurde. Euroopa Nõukogu. suur tänu teile teie esitluse eest äh, ma saan aru, et äh, sellist masintõlget kasutatakse hoopis teistsuguses kontekstis ja olukordades kui meie tavaolukorrad. aga üks kontekst, millest te rääkisite, üks olukord, tekitas muus küsimus, et kas see mitte ei ole hoopis kahjulik masintõlget kasutada nimelt humanitaarabi kriiside puhul. Äh, te üritate saada kontakti inimestega, kes on tõsiselt traumatiseeritud, kes on ka füüsiliselt teinekord äh, tõsistes valudes. kuidas te saate panna masina abil ühe lapse äh, arstiga rääkima näiteks, kas selline masin mitte hoopis ei pidurda omavahelist suhtlemist? tõlgid on ju tavaliselt väga oluline lüli ähm, sellistes olukordades ja mulle tundub, et, et seal ma pigem vist hoiduksin masina kasutamisest. professor Vaibel, ähm, suur tänu, et te selle küsimuse tõstatasite, ähm, nimelt äh, kartus äh, ja sellised äh, kri-, ebatavalised olukorrad me oleme kasutanud inimesi, kes on selle masina abil andnud masina poolt toodetud teksti edasi oma keeles jah, kujutagem ette, et mõni Ameerika mereväesõdur äh, põrkub kokku äh, äh, mõne väikese Taimalt pärit vanaprouaga, siis on ilmselge, et nende vasta, vastandamine, vastandumine on võib-olla mm, sellele tailannale äh, suhteliselt suureks väljakutseks ja ta kardab seda sõdurit, aga me saame kasutada siis assistenti, kes masina vahendusel vahendab selle sõduri kõne inimkeeles edasi. ja seda oleme kasutanud ka äh, haiglates äh, patsientide ja meditsiinitöötajate vahel. ma olen äh, käinud kõikidel nendel missioonidel ise kaasas, ma lähen alati ise kaasa ja me alati pelgame seda, et inimesed kardavad mikrofoni rääkimist ja selliste masinate kasutamist, aga tegelikult mitte kunagi äh, ei teki sellist probleemi. Need on inimesed, kes äh, äh, jah, võib-olla ei ole koolis käinud ja pidevalt ainult joovad seal kuskil nurga taga, aga kõikidel nendel on äh, oma äh, mobiiltelefonid kaasas ja seega nad on tehnoloogiaga vaatamata võib-olla oma madalale haridustasemele vägagi kursis, ei karda seda enam, nii et selles mõttes on maailm muutunud ja taolised probleemid äh, järk-järgult lihtsalt kaovad, äh, inimesed ei karda enam tehnoloogilisi vahendeid. suur tänu ja härra Sk-, Skovronski saab viimasena sõna selles voorus. suur tänu, kõneleja ütleb, et tema räägib nüüd poola keeles ma tahaksin äh, suurt tunnustust avaldada teile. Äh, teie esitlus oli tõesti väga muljetavaldav. ja mulle tundub, et selline tõlkesüsteem ilmselt leiab väga palju kasutust üle terve maailma tulevikust, kuid ma pööraksin tähelepanu ühele sotsiaalsele aspektile. näiteks politseisüsteemides üsna tihti kasutatakse ähm, selliseid süsteeme seal ebakorrektselt ja, ja väga varmas ollakse riigistruktuurides välja vahetama äh, inimtõlk masintõlgi vastu. aga need süsteemid alati ei toimi, meie peaksime maailmale selgitama, et selliste masintõlgete kasutamine on siiski mõeldud ainult teatud konkreetseteks juhtumiteks ja neid ei saa kasutada igal pool. jah, ega mulle sel, selle vastu midagi öelda ei ole, loomulikult. ja seega me seda ka kogu aeg ütleme, ütlesin ma ka täna maha, et eh, kui me nüüd arvame, et äh, me saame eh, kõik need tehnilised probleemid, mis masintõlkega ähm, kaasnevad, lahendada ja et äh, tekib tänu masinale sajaprotsendiline teineteise mõistmine, siis me pettume varsti. praegu meie läbi viidud katsed äh, on tehtud tavaliselt nii, et äh, kaasas on meie missioonidel küll inimtõlgid, aga neid ei ole piisavalt ja üldiselt äh, kaasas sellistel missioonidel, millest ma siin täna rääkisin, on viis kuni kümme tõlki, mõned nendest on kohalikud, kes ei ole äh, kindlasti kõik ähm, professionaalsed tõlgid, nendega võib tekkida teinekord äh, probleeme kvaliteedi puhul, aga üldiselt siiski näiteks arstid eelistavad masinale siiski alati inimest, isegi kui see tõlk ei ole võib-olla professionaalne tõlk. aga nagu ma ütlesin, neid ei ole alati piisavalt ja seega kasutame neid vahendeid väga rutiinsete asjade tegemiseks äh, selliste tegevuste läbiviimiseks, kus mitte mingisuguseid äh, sügavaid äh, ja sügavmõttelisi arutelusid ei toimi, kasutame neid näiteks lihtsalt inimeste suunamiseks siia või sinna, et kuhu nad peavad minema, see on tõesti väga äh, rudimentaarne vahend väga lihtsate vestluste asendamiseks ja me tahame, et need tõlgid, keda on vähe, et neid kasutatakse siiski äh, väga, äh, kõige olulisemates kohtades. suur tänu, suur tänu teile, äh, professor Vaibel, see oli muljetavaldav ettekanne. ja poolteist minutit Äh, võib-olla hingetõmbepaus selleks, et me saaksime siin oma moodsaid vidinaid vahetada ja siis jätkame. Bien. hea küll. Läheme nüüd äh, edasi ja anname sõna teadlasele, äh, doktor Herve Adelmannile, kes on äh, Genfi ülikooli professor ja räägib meile sellest meeleköitvast maailmast, mida pakub meile meie enda aju ja räägib täpsemalt siis sellest, mis toimub suulise tõlge aja, ajus, kui ta äh, töötab. ja mis ajuga juhtub seda tööd tehas äh, nendes akvaariumites ma loodan, et äh, meie tõlgid ei kohku nüüd tagasi selle äh, tere hommikust, daamid ja härrad, mul on väga hea olla siin väga muljetavaldaval konverentsil ja ma loodan, et äh, minu ettekanne saab olema sama huvitav kui eelmine. ma tahaksin teile tutvustada seda tööd, mida me Genfis praegu teeme neuroteaduste ja just sünkroontõlke val-, nende rakendamisest sünkroontõlke vallas meie lähenemine on natukene erinev sellest lähenemisest, mida me eelmises ettekannes kuulsime. siin eile kõneleti tõlke maania, maagiast, aga meie tahame siis uurida, mis toimub täpselt tõlgi ajus, kuidas seda tööd, kuidas aju selle tööga toime tuleb ja kuna tõlgi- ja miks, kõigepealt räägiksin sellest, miks tõlgid meie jaoks nii suurt huvi pakuvad. miks me siis oleme otsustanud uurida just nimelt tõlkide aju Äh, tegemist, sellepärast et tõlkimine on äärmiselt keeruline ülesanne, tegemist on ülesandega, äh, mis nõuab väga suurt kehken-, keskendumisvõimet, nõuab keelte omandis, omandamist äh, ja see on ülesanne, mis vajab pikaajalist praktikat ning me uurisime siis aluseks olevaid, selle tõlketegevuse aluseks olevaid närvirakke, neuroloogilisi protsesse, protsesse ning me vaatasime siis, kuidas aju kohaneb eh, tõlkest, tõlkest tulenevate ülesannetega ja vajadustega nagu me juba ütlesime, ütlesin, siis eh, tõlkimine eh, on midagi sellist, mis nõuab palju rohkem kui keelteoskus, sellest me kuulsime juba ka eile. tõlkimine on ülesanne, millega käib kaasas väga palju probleeme, näiteks tajutasandil, tõlk peab äh, kõnet kuulama ja samal ajal peab ta kuulama ka oma tõlget sellest kõnest ja samuti sõnumit edasi andma. Äh, äh, see tähendab, et samaaegselt tuleb jälgida kahte keelt ja keskenduda veel ka selle kõige sisule. nüüd lisaks sellele loomulikult Äh, peab tõlk suutma edasi anda algkeelse teksti sisu ja äh, edastama siis selle sõnumi ning äh, minu arvates on tõesti imeline, et tõlgid seda suudavad teha. ja seda kõik, see kõik no loomulikult nõuab seda, et tõlk omab väga paljusid oskusi, ta peab suutma kuulata kõnet ja ta eh, peab selle edasi andma ega tohi teha vigu. lisaks sellele äh, äh, kui me vaatame seda, mis toimub äh, kakskeelsete inimeste ajus, siis see on juba pikka aega pakkunud teadlastele huvi. kakskeelsusel on teatud eelised nõndanimetatud täidesaatvate ajufunktsioonide osas. Need inimesed suudavad oma tähelepanu paremini kontrollida ja nende pärssimisvõime on samuti äh, parem. Neil on äh, vähem probleeme näiteks äh, oma kõne kontrollimisega ning kakskeelsetel inimestel on selline kognitiivne varu, mis kaitseb neid ka dementsuse eest niisiis äh, kakskeelsete inimeste hulgas esineb, esineb dementsust vähem ja see on tõesti väga muljetavaldav ja ma arvan, et väga lohutav kõigile meile siin saalis. ja nüüd ma näitaksin siis, äh, kuidas äh, siis on kasvanud huvi siis mitmekeelsusega kaasnevate kognitiivsete funktsioonide uurimise osas niisiis, äh, tegemist on tõesti äh, probleemiga, mida väga palju on hakatud uurima äh, nüüd ma annaksin teile väikese ülevaate neuroteadustest, aga, neuroteaduste arengust, aga teen seda tõesti väga lühidalt. tegelikult inimese aju vastu on juba pikka aega huvi tuntud. üheksateistkümnendal sajandil olid väga aktiivsed frenoloogid kes väitsid, et aju koosneb teatud piirkondadest ning igal piirkonnal on oma konkreetne ülesanne ning äh, äh, need äh, piirkonnad olid seotud siis aju kujuga ja nemad üritasid siis inimese koju mõõta ja kombata Need tulemused, mis nad ei saanud, said, ei olnud küll just eriti paikapidavad, aga ikkagi Eh, ning eh, nemad eh, edasi hakati siis uurima seoseid teatud ajukahjustuste ja inimese käitumise vahel. ja siin näete ühte väga kuulsat aju. tegemist on siis ajuga, mida uuris Pierre-Paul Broca. ja näete siin aju eesmises osas vasakul on üks Äh, üks piirkond siis, mis oli kahjustatud patsiendil, keda Broca uuris. Äh, see patsient suutis produtseerida ainult ühe sõna, selleks oli dom. Äh, ning selgus siis tõesti, et tal oli selles ajupiirkonnas kahjustus. tänapäeval tuntakse seda piirkonda siis Broca alana ning tegemist on siis sellise ajuosaga, mis on seotud foneemide tekke, tekkega ning äh, see äh, patsient ei suutnud siis äh, teisi sõnu produtseerida just nimelt sellepärast, et tal oli see ajuosa kahjustatud. pisut hiljem üks teine neuroteaduste professor Karl Vernike, kes tundis väga suurt huvi keelte vastu, ka tema, tema pööra-, keskendus siis äh, Äh, sellisele, äh, nendele ajuosadele, mis on just seotud keelest arusaamisega, te näete siin ühte üsna suurt äh, kahjustatud ajupiirkonda ning see piirkond on enam-vähem seotud siis kõnest arusaamisega. Need patsiendid, kellega siis tegeles Vernike, ei olnud võimelised kõnest aru saama, samas nad suutsid kõnet produtseerida ilma igasuguste probleemideta. niisiis, tegemist on ja just äh, siis Vernike tööst me hakkasimegi, tööde tulemusena me hakkasimegi mõistma, kuidas aju teatud piirkonnad ja keel on omavahel seotud. Äh, juheksin tähelepanu veel ühele siis ähm, äh, äh, neuroteaduste vallas tegijale äh,. tegemist on siis neurokirurgiga Wilder Benfieldiga, kes kasutas siis elektrilist stimuleerimist äh, äh oma patsientide puhul niisiis äh, aju on võimalik elektriga stimuleerida, see ei tekita valu äh, ning ta siis äh, uuris äh, kuidas äh, need elektrilised impulsid mõjutavad siis äh, nii sensoorset kui ka motoorset äh, poolt. ja siin oli juba tegu siis mitte enam surnud inimeste aju uurimisega, tõepoolest elusate inimeste aju uurimisega ning äh, nüüd äh, räägiksin siis nendest seadmetest, mida meie töö, oma töös kasutame. Äh, siin on siis pilt magnetresonantstomograafist ja selle seadme abil me saame siis väga häid pilte ajust, mitte ainult aju struktuurist, vaid ka aju funktsioonidest ja ma näitan teile ka pilte täpsemalt siis selle kohta siin on, siis te näete skaneeritud aju Äh, äh, siit on siis vaade ülevalt ja siit ajuvaade tagantpoolt. ja siin äh, te näete siis käärde ja kurde. nii et, et selle, selliste meetodite abil meil on tõesti saa, võimalik saada ajust väga hea ettekujutus ja näitan nüüd siis kolmemõõtmeliselt ka seda, kuidas aju välja näeb Äh, siin on siis võimalik näe-, näha aju morfoloogiat, aga me võime äh, näha ka palju äh, peenemaid asju, näiteks ühendusteesid. siin me siis näeme, kuidas erinevad ajupiirkonnad omavahel on ühendatud, millised on need ühendusteed, mis on näiteks selliste ajuosade vahel, mis tegelevad arusaamisega ja mis tegelevad kõne produtseerimisega ja nüüd ma räägiksin siis äh, funktsionaalsest magnetresonantstomograafiast. Äh, siin te näete siis, äh, milliseid, millist, milliseid ajupiirkondi mõjutab visuaalne stimulatsioon. see, selline tegevus on siis koondunud just nimelt kuklapiirkonda siin on natu-, näha siis audi-, auditoorset stimulatsiooni ja millised ajupiir-, milliseid ajupiirkondi see siis mõjutab. Äh, siin on siis tegemist otsmiku sagaraga. ja järgmisel äh, slaidil siis te näete kõiki neid ajusagaraid äh, aju siis, nagu te näete, koosneb erinevalt piir, erinevatest piirkondadest, mis omavahel suhtlevad Äh, ja see oli siis äh, mõeldud lihtsalt natukene, see pilt on mõeldud selleks, et anda teile siis natukene asjadest ettekujutus äh, ning kõik need erinevad värvid siis peegeldavad erinevaid ajusagaraid. kõigepealt siis taga asub kuklasagar, mis on seotud nägemisega, siis kiirusagar mis on seotud tsensuurse info integreerimisega, äh, siis oimusagar, millest ma ennist ka juba kõnelesin, see on seotud siis kuulmisega, emotsioonide ja mäluga ja siis veel otsmikusagar, mis on seotud äh, see on võib-olla kõige kaasaegsem ajuosa, kõige arenenum ja see tegeleb just nimelt äh, liikumise igasuguste kognitiivsete täidesaatvate funktsioonidega ning tõlke käigus ähm, pakuvad meile kõige suuremat huvi just nimelt äh, otsnikusagar ja oimusagar, sest et äh, nende piirkondadega on seotud just nimelt kõne, kõnest arusaamine. ning meie siis äh, uurisime sünkroontõlget ja uurisime seda, kuidas siis kogemus sünkroontõlke vallas mõjutab ajustruktuuri Äh, me jälgisime uuringu käigus siis kahte gruppi tõlkeõpilasi ja meil oli olemas ka kontrollgrupp, mis koosnes siis äh, mitmekeelsetest üliõpilastest, kes õppisid mittelingvistilisi erialasid. ja meil oli äh, tõesti see eelis, et Genf on suhteliselt rahvusvaheline paik ja meil on seal tõesti võimalik leida palju mitmekeelseid katsealuseid niisiis me tegime siis strukturaalse ja funktsionaalse ajuskaneeringu, et äh, vaadata, mis siis nende tõlkeõpilaste ja kontrollgrupi äh, ajus toimub ja uuri-, uuring kestis siis viisteist kuud. ja me lasime neil siis uuringu käigus korduvalt äh, samu ülesandeid korrata. igal korral me siis nõudsime, et katses osalejad sooritaksid kolm ülesannet ja ma pean ütlema, et ega skanneri sees ei ole väga meeldiv olla, seal on suhteliselt kitsas ja nõnda edasi. Äh, üsna palju on müra ning äh, äh, tõlgid peavad siis sellistes tingimustes üsna paljusid ülesandeid suutma sooritada. me palusime neil tõlkida siis lauseid ja selle lause tõlkimise käigus me siis saime eh, eh, ekraanile pildi sellest, mis toimub. aga eh, nagu ma ütlesin, need fraasid, mida nad tõlgisid, need olid, või laused, need olid lihtsalt laused ilma kontekstita. ma öö, niisiis me tahtsime uurida selle Äh, katse käigus siis äh, sünkroontõlget, mis hõlmab väga paljusid komponente, kõigepealt tajumine, mõistmine, teksti produtseerimine, enesekontroll ning äh, loomulikult tahtsime uurida siis, kuidas inimene suudab kahe keelega samaaegselt toime tulla. ning me tahtsime näha, kas tõlgi ajus on midagi, midagi mis on otseselt selle kutsealaga seotud igatahes meie, meie jaoks kõige huvitavam oli just see, kuidas aju korraga kahes, kahes keeles hakkama saab. ja me tahtsime siis tõesti vaadata, millised ajupiirkonnad on tõlkega seotud me lasime siis äh, katsealustel äh, esialgu lihtsalt lauseid korrata, ilma et nad pidid neid tõlkima ning äh, lasime neil ka lihtsalt lauseid kuulata, et kont-, kontrollida siis, kuidas aju neile erinevatele ülesannetele reageerib. ja nüüd ma siis näitan, mis konkreetselt ajus toimub Äh, siin te näete siis aju, mis lihtsalt lauseid kuulab. nagu te näete, äh, on siis tugev, äh, tugev, väga aktiivne just nimelt oimusagara osa, see on siis see aju, mis on seo-, ajuosa, mis on just nimelt seotud auditoorse infoga. Läheme nüüd juba nõudlikuma ülesande juurde, see on samaaegne lausete kordamine Eh, siin te näete, et juba tegevus on eh, koondunud mit-, mitmetesse piirkondadesse, seega on olemas siis eh, erinevus lihtsalt kuulamise ja kordamise vahel. niisiis, te näete, et siin siis aju keskpaigas on kõige rohkem tegevust, ma ja see tegevus siis äh, ei puuduta mitte üksnes aju, ajukoore pinda. Äh, väga raske on teile seletada nende piltide abil, mis siin täpselt toimub. Äh, siin paremal äh, te näete siis aju vertikaalset läbilõiget. ja siin te näete selliseid olulisi siin on siis motoorsed ajupiirkonnad Äh, mis on seotud äh, kõnetege-, kõnetegevusega, samuti žestidega, äh, mis on samuti tõlkimise juures ju olulised. siin on samuti üks väga oluline ajupiirkond. see on tähelepanu ja kontrolliga seotud ajupiirkond ja samuti piirkond, mis on seotud vigade avastamisega see ajupiirkond aktiveerub siis, kui me eksime, kui me, kui me teeme midagi valesti. niisiis, selle ülesanne käigus oli siis see ajupiirkond ka väga äh, aktiivne, mis näitab, et katses osalejad siis äh, kuulavad iseendid ja üritavad parandada oma vigu ja siin te äh, näete siis neid ajupiirkondi, mis on seotud artikuleerimisega ning eh, see ajupiirkond siis on eh, seotud just eh, tajuga ning motoorse tegevusega. nüüd edasi lähe, lähe, läksime siis selle ülesande juurde, mis teile ilmselt kõige rohkem huvi pakub, tegemist on sünkroontõlkega Eh, niisiis, siin te näete neid ajupiirkondi, mis on aktiivsed eh, kõne kordamise käigus. ja nüüd ma näitan, millised piirkonnad on kõik tõlkega seotud. Eh, nagu te näete, on see võrgustik lateraliseerunud aju vasakule poolkerale ja see tegelikult äh, selles ei ole tegelikult midagi uut, sest üldiselt on teada, et aju vasak poolkera ongi see, mis nagu kõnetegevusega kõige rohkem seotud on. Äh, siin äh, näitan neid samu piirkondi ja punasega olen ma välja toonud siis need ajupiirkonnad, mis on otseselt seotud just nimelt suulise tõlkega. ja see on minu meelest tõesti huvitav. siin te näete siis äh, vasakul on siis Broka ala. Eh, see piirkond eh, tegeleb fono-, fonoloogiliste funktsioonidega, eh, aga ka samaaegsuse tajumisega. ja siin all on siis äh, oimusaga, sagara osa, mis on otseselt seotud just teksti produtseerimisega. Äh, nii et, et äh, need, äh, see ajuosa on palju aktiivsem just siis, kui inimene tegeleb tõlkega, mitte lihtsalt fraaside kordamisega. siin on nüüd see ajupiirkond, mis on seotud tähelepanuga ja, ja vigade avastamisega ning me näeme, ma näitan teile siin kohe tegemist on sellise väga väikese tuumakesega ajus, äh, mis tegeleb äh, äh, selle tegemist on siis sabatuumaga ja sellel sabatuumal on väga palju funktsioone Äh, näiteks äh, motoors, äh, motoorsed liikumised, samuti selektsioon, žestide inhibeerimine ja nõnda edasi ning see on tõesti väga oluline, sellepärast et see võrgustik, mis siin aktiivne on, on võrgustik, mis on seotud keelega, aga samuti ka võrgustik, mis on seotud siis just täidesaatvate funktsioonidega. ja meid ei huvitanud mitte üksnes see, et äh, millised on need ajupiirkonnad, äh, mis on siis äh, seotud lausete või fraaside samaaegse kordamisega, vaid meid huvitasid siis ka need ajupiirkonnad, mis on konkreetselt seotud just nimelt tõlkega, sellepärast et tõlk peab ju samal ajal kuulama seda lauset, mida kõneleja ütleb ja samal ajal seda ka tõlkima ja tegemist on tõesti väga, väga suuri pingutusi nõudva ülesannega ja siis me me uurisime siis oma katsealuse, katsealuseid niimoodi ükshaaval, vaatasime, kuidas nende aju selle ülesandega toime tuleb ning äh, täheldasime siis, et, et Äh, ja uurisime siis, kuidas aju täpselt selle sama aegsusega toime tuleb. Äh, ja nagu te näete, siis siin on äh, välja toodud ka see ajupiirkond, mis kõige aktiivsemalt selles protsessis osaleb. kui me vaatame nüüd siin seda aju alumist osa, siis me näeme, et siin on kaks osa mis aktiveeruvad siis just nimelt selle samaaegsuse käigus äh, siin on tegemist siis äh, piirkonnaga, mida nimetatakse läätstuumaks. Äh, see piirkond võimaldab siis teha valikuid ja see piirkond on siis just nimelt aktiivne, kui me peame toime tulema kahe keelega samaaegselt ning eh, see on ka ajupiirkond, eh, mis siis teatud eh, funktsioone lihtsalt pärsib või inhibeerib. ning üritaksin nüüd siis anda parema ülevaate nendest ajupiirkondadest, mis siis tõlkega konkreetselt seotud on niisiis näitan siin neid äh, just aktiivseid ajupiirkondi. Äh, need on siis piirkonnad, mis on seotud äh, kõne produtseerimisega, artikulatsiooniga. niisiis nüüd on siia lisatud veel ka need piirkonnad, mis on seotud siis enesekontrolliga. nüüd lisame piirkonnad, mis on siis seotud mitme ülesande korraga sooritamisega Äh, niisiis äh, need äh, sinised piirkonnad siis tähendavad seda, et need piirkonnad on siis aktiivsed, kui inimene üritab mitme ülesandega korraga tegeleda. nüüd on siia lisandunud veel piirkonnad, mis on siis seotud nii-öelda tõikimisega. Need on siis frontaalkorteksi alumine osa näiteks Äh, ja need on siis ajupiirkonnad, mis tõesti on seotud siis äh, sõnavaraga, erinevate leksikonide valikuga ja nõnda edasi. ja äh, nüüd näete siis ka neid piirkondi, mis on seotud siis just nimelt kahe keele samaaegse kasutamisega. ning üritaksin teile seda kõike nüüd ka siis kolmemõõtmeliselt näidata ja nüüd äh, näi-, näitan, mis siis äh, toimub juba äh, koolitatud tõlgi ajus, sellise tõlgi ajus, kes on oma õpingud lõpetanud. loomulikult ei ole tegu veel kutseliste tõlkidega, selleks, et kutseliseks tõlgiks saada, on neil vaja veel palju-palju praktikat aga nagu näha, ka viieteistkümne kuu jooksul on toimunud väikesed, väikesed muutused, siin te näete funktsionaalseid muutusi mis siis toimub inimese ajus, kui ta tõlgib? siin on meil ajupilt, kus aktiivsus on oluliselt teisel pildil siis vähenenud, see ajupiirkond, mis teatud ülesande sooritamiseks aktiivne, on te-, teisel pildil palju väiksem kui esineval pild, esimesel pildil. siin on siis jällegi pilt sabatuumast ja see on siis äh, selline piirkond, äh, mis on seotud just nimelt kõne äratundmisega, motoorsusega ning äh, kõne produtseerimisega. ning ainukene kõnepiirkond, mis tegelikult, või ajupiirkond, mis kõnega tegelikult seotud ongi, on see, see piirkond, mis puudutab, kes on just nimelt seotud sünta-, süntekis, süntaksiga niisiis, nagu me näeme, on ajus toimunud äh, koolituse käigus äh, strukturaalsed muutused. ja nüüd näitan siin seda jällegi natuke äh, kolmemõõtlemisemalt. nagu te näete, need aktiivsed piirkonnad on muutunud õppeprotsessi tulem-, lõpuks ja mida me siin uuesti näeme, et need ajupiirkonnad siin on kõige eh, tugevamalt siis sabatuum ja läätstuum on kõige tugevamalt seotud eh, nende ülesannetega, mida tõlke käigus tuleb sooritada. ja eh, tegemist on seega võib öelda, et äh, õpingute käigus on tõlkide aju üsna suuresti muutunud ja äh, nüüd me tahaksime näha, näha, kas sellised muutused mõjutavad tõlkide elu ka üldisemalt kuidagi ja eriti nende äh, kognitiivseid funktsioone ja tahaksin tänada Šveitsi Riiklikku Assotsiatsiooni ja tõlk-, Genfi ülikooli tõlkeosakonda äh, koostöö eest ja tahaksin tänada teid kõiki tähelepanu eest. Äh, suur tänu, äh, doktor. ja nüüd äh, on meil veel kümme minutit, viisteist maksimumminutit küsimuste esitamiseks Claire Donovan on palunud sõna. Eh, suur tänu, tõesti eh, väga huvitav eh, ja ka tõesti rahuldust toov loeng, kui me näeme, et meie kognitiivsed oskused paranevad ja et me dementsusesse ka võib-olla ei lange, siis aga see ei ole muidugi kõige olulisem tänase ettekande juures kas te olete teinud äh, ka professionaalsete tõlkidega selliseid katseid, kes on juba aastaid tõlkidena töötanud? sellepärast, et üldiselt mulle tundub, et kuskil kolmeaastase karjääri äh, jooksul muutub äh, see, kuidas tõlk töötab, nii et kolme aastaga sellised tööharjumused kujunevad ümber ja siis äh, nende äh, skännerite kohta, kas on võimalus äh, tulevikus nende üksikute fraaside asemel ka juba siis seotud tekstiga tegutseda, pideva tekstiga, kas on võimalik see müra kuidagi isoleerida? sellepärast, et sellise pikema teksti puhul ajus ilmselt kindlasti jällegi aktiviseeruvad teised piirkonnad ja mida, ja kuidas te jälgite tõlketöös kaasnevate emotsioonide piirkondi ajus? jah, huvitavad küsimused, üritan vastata. jah, meid tõesti praegu nüüd edasi huvitab see, eh, mis toimub nende tõlgide ajus, kellel on juba pikaajalised kogemused ja üritame siis jätkata nendesamade tõlkidega, äh, keda me nende õpiajal järgisime, sellepärast et siis on tulemused äh, kindlasti veenvamad. nüüd äh, see töömeetod, et justkui töömeetodid on erinevad välja koolitatud juba ja kogenud tõlkide puhul, jah, see on tõsi, aga mehaanika ajus, ma arvan, ei muutu väga palju me oleme näinud esialgsete uuringutega, et äh, jah, need kognitiivsed oskuse, oskuste piirkond aktiviseerub järjest rohkem ja rohkem ja, ja, ja asi muutub lihtsalt tõhusamaks ajus ja töö muutub lihtsamaks. nii et äh, vähemalt mulle tundub praegu, mis puudutab struktuuri, muidugi oleks huvitav vaadata äh,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 kuvab, äh, millisekundite jooksul neid, äh, neid kuvandeid ja kaks sekundit äh, läheb üldiselt aega nende fraaside ülekandmiseks. me, see on probleem meie jaoks, me peame selle ajanihke kuidagi ära lahendama selleks, et me saaksime ka seotud teksti hakata kasutama ja kasutatakse ka juba uusi tehnoloogiaid selle jaoks, infrapuna kasutades esialgsed uuringud on tehtud, kuid kahjuks see infrapunatehnoloogia praegu aitab meil ainult frontaalkorteksi kõige pealmist osa uurida ja see kaugemale kahjuks ei, ei lähe ajus aga muidugi oleks väga huvitav, kui me jõuaksime sellise tehnoloogiani, mis siis tervet aju suudaks ka ajukoora all äh, analüüsida sest praegu jah, me seda veel ei näe. nüüd emotsioonid. me äh, valisime välja nii äh, neutraalsed laused kui võimalik. sellepärast, et äh, me tahtsime vältida erialast äh, terminoloogiat ja, ja me ei tahtnud, et meie katsealused äh,, et nende tähelepanu läheks äh, äh, hajali, sellepärast et neid hakkab huvitama see, mis selles lauses äh, öeldakse äh,. Emo-, emotsioonide puhul üld, üldiselt kõik inimesed, äh, me üldiselt äh, ei äh, saa vältida emotsioone, emotsioonid tulevad alati mingit pidi välja, kas siis äh, miimikas äh, või äh,, või meie kõnes, kas me karjatame või äh, ohkame või mis iganes. et üldiselt me ei saa seda vältida, väga huvitav oleks minu jaoks vaadata, kas tõlgid suudavad emotsioonidele panna piiri äh,. proua Donovan, jah Äh, ma oma äh, koolitaja karjääri jooksul ähm, nägin väga palju seda, et emotsioone on võimalik äh, ohjata, neid kuidagi kontrolli alla saada ja see aitab tegelikult ka sõnumist paremini aru saada, kui emotsioonid oskab välja lülitada. suur tänu! sellele asjale ma kavatsen mõelda. suur tänu! Nikolai Borovski eh, saab järgmisena sõna. suur tänu, kõigepealt äh, aitäh teile selle väga huvitava mm, ettekande eest. ja ma paluksin siis võimalust eh, kasutada vene keeles küsimuse esitamise võimalust. Äh, loomulikult ma võiksin infot otsida internetist, aga tahaksin kasutada ära teie kohalolekut, et küsida teilt kas on äh, olemas selline põhimõtteline erinevus, äh, arvestades viimaseid teadmisi inimese ajust, äh, kas on olemas siis selline erinevus emakeele vahel, siis selle keele vahel, mida me omandame lapsepõlves või nende keelte vahel, mida omandame lapse, põlves ja siis võõrkeelte vahel, nende keelte vahel, mida me omandame siis hilisemas eluapis. kas äh, näiteks äh, ajupiirkondades on selles osas äh, erinevus või näiteks on ajupiirkondades mingi erinevus, kui me kasutame oma emakeelt või siis hilisemas etapis omandatud keeli näiteks tõlke käigus ja kas sellisel erinevusel on ka mingeid tagajärgi Äh, kas me, see kaitseb meid äh, varase nõrgamõistuslikkuse või dementsuse eest? okei okay,, merci beaucoup de ces questions. Äh, suur tänu ka nende küsimuste eest. ma alustan viimasest küsimusest, nimelt dementsusest. tundub, et kakskeelsed uuringud Kanadas on seda näidanud. Äh, jah, on paremini kaitstud, ei ole vahet, mis keeled need on. peaasi, et inimene on kakskeelne ja ta kasutab aktiivselt mõlemat keelt terve oma elu jooksul. see puudutab teatavat kognitiivset reservi äh, aju võitleb niimoodi ajukahjustuste vastu, mis siis võivad viia näiteks Alžeimeri äh, tõveni nii et äh, äh, sellised ajud on struktuurselt äh, paremini vastupidavad ja keelest see, mis keel see on, see ei sõltu. keelteoskus üldse on inimesi köitnud juba aastasadu ja, ja mind muidugi ka. ja tundub, et kui inimene räägib kahte keelt, siis nad on ajus esindatud põhimõtteliselt identselt, kui nad on õpitud siis ühtemoodi. kui on nii-öelda tasakaalu see oskus, siis eh, erinevusi ajus ei ole, aga kui inimene selle keele õpib eh, ära siis hiljem teistmoodi kui teise, siis eh, kasutatakse teisi piirkondi, kasutatakse õpp-, õppe, õpikeskuse, omandamise keskuse ajus ja Äh, mida paremaks see keeleoskus läheb, seda rohkem läheb ka tasakaalu siis need kaks erinevat öö, äh, osa ajus. ja öö, äh, rohkem näeme me, et aktivise-, aktiveerub parempoolne ajupoolkera, kuigi huvitaval kombel ma ütlesin, et kõne produtseerimisega on rohkem seotud vasakpoolne aju, ajupoolkera. aga aktiviseerub äh, parempoolne, sellepärast et äh, keeleõppega on seotud ka kognitiivne oskus, äh, rohkem tegeletakse mõtlemisega, kui me räägime oma emakeelt või või mõnda keelt, mida me räägime väga hästi, siis kõik toimub automaatselt ja, ja parem ajupoolkera nii palju ei sekku. ja, ja asi on siis, nagu ma ütlesin, automaatne. kahjuks ei, ei ole see võib-olla väga hea uudis, aga Mm, aga nii see kahjuks on. Äh, ma ei hakkaks rääkima struktuursetest erinevustest äh, inimeste ajude vahel, sellepärast et me ei saa teha mingisuguseid üldistusi, ajud on, aju on väga keeruline ja iga inimese puhul vägagi individuaalne. Äh, rääkimine ka on iseenesest žest, aga žest, millel on vaja teatavat kontseptsiooni, sellel, ehk siis teisisõnu semantikat, see peab olema äh, arenenud äh, terve aju kontekstis äh, nii et äh, kõik äh, ajuosad on sellega seotud. kui äh, me keskendume mõne keele õppimisel ainult teatavale terminoloogiale, siis on võimalik tänu nendele kognitiivsetele oskustele keeleõppele jõuda äh, aga muidu keelte vahel on väga raske teha mul va-, vahet. suur tänu, ma annaksin veel kolmele kõnelejale sõna äh, ja pärast seda äh, siis meie väike kohvipaus ja siis lähme edasi. Tom Fogg äh, NATO-st, suur tänu selle väga huvitava ettekande eest mul on ka mõned küsimused ja paar märkust, ma ei tea, kas teil neid äh, vastuseid mul on pakkuda, aga äh, kogenenud tõlgid, äh, kui palju teeb aut-, kogenud tõlk oma tööd automaatselt? teiseks Te rääkisite, et teatavad oskused äh, kogenud tõlkide puhul äh, vähenevad ja teised oskused paranevad, aga kas see sõltub ka muudest äh, faktoritest kui ainult tõlketööst ja kas naiste ja meeste vahel on erinevusi? nimelt ma lugesin hiljuti Female Brain teost, väga huvitav, ja ma pigem kaldun feministide ridadesse, aga kas on mingisuguseid erinevusi ja siis mul on teile üks soovitus Äh, miks mitte äh, äh, tõlkidel paluda mitte rääkida välja see tõlge nii-öelda, vaid mõelda lihtsalt. ja see skänneri probleem peaks lahendama. väga huvitavad küsimused, mis puudutab automaatset ja mitteautomaatset tõlget ja kas seda tehakse alateadvuslikult või mitte, ma ei tunne teie tööd nii hästi veel. mul ei ole piisavaid andmeid selle kohta veel ja meil ei ole ka skännerite puhul võimalik sellega arvestada. nüüd teine asi, teatud äh, oskuste kadu. sellele asjale me pöörame muidugi väga palju tähelepanu. ma ei saa praegu anda teile väga selget vastust, mis puudutab äh, tõlke äh, eriti, aga me teame, et ähm, kakskeelsetel on teatavaid eeliseid. selleks, et leida sõnu, on äh, need, nendel, kes äh, kõnelevad väga paljusid keeli, äh, suuremaid raskuseid. ja on tõsi, et mida suurem on inimesel sõnavara, ja mida rohkem keeli ta kõneleb, seda aeglasemalt teinekord ta aju sõnad ära tunneb Äh, see, see võib jah, tõesti tea-, ähm, teatavaid äh, negatiivseid tagajärgi kaasa tuua inimese ellu, aga mulle tundub, et need ei ka-, äh, et need ei kaalu siiski üle positiivseid eeliseid. aga tõlkide puhul jah, võiks seda asja natukene rohkem uurida. aga ma olen kuulnud ka räägitavat seda, et mõned tõlgid tunnevad, et ajaga nende mälu väheneb. aga ma ei usu seda hästi Äh, mõned äh, jah, võib-olla äh, aktiviseerivad rohkem seda nii-öelda lühimälu osa ajus, fonoloogilist mälu ja mulle tundub, et tegelikult see ei tähenda seda, et mälu üldiselt peaks vähenema võib-olla jah, äh, kognitiivsetes oskustes midagi võib äh, muutuda, ma ei tea. kõik, äh, mis on selle töö jaoks üleliiane, näiteks see, kes parasjagu räägib, lükkab aju välja ja see võib-olla on ka teatavalt oskusega kadumine. nüüd naiste-meeste vahelised erinevused, ma ei julgegi siin eriti midagi selle kohta öelda, vasturääkimisi on palju äh, Ehm, need eh, meie ehm, katsealuste grupid eh, olid eh, väga võrdselt jagatud ja nüüd selle skänneri müra probleem, asi ei ole ainult müras. Ehm, sünkroontõlge on ikkagi žest ja see žest tuleb lõpuni viia selleks, et me saaksime usaldusväärseid andmeid kui nad osa sellest sünkroontõlke ülesandest ei täida, siis on tegelikult väga raske äh, jälgida, kas nad teevad seda tööd õigesti või mitte. ja kas nad ülesande täitsid õigesti, mille me seadsime neile. Äh, sellepärast, et väga suur osa sünkroontõlge oskusest on oskus äh, Äh, kuulata iseenda produtseeritavat. mina kakskeelsena oskan oma ajus, oma peas vaikselt kõik asjad sujuvalt ilma probleemideta ümber tõlkida kahe keele vahel, aga see, et kui ma peaksin seda produtseerima, on probleem. suur tänu. nüüd äh, kaks äh, kõnelejat on meil veel. Astrahani ülikoolist ja Ehm, Walesi ülikoolist on meil veel küsimused, ma paluksin piirduda ühe küsimusega, kõige konkreetsemaga, kui võimalik, sellepärast et äh, aega napib. nii et äh, sellepärast, et üksteist viisteist kahjuks me peame lahkuma selleks, et äh, me saaksime ka korraks hinge tõmmata. ka mina kasutan siis võimalust esitada küsimus emakeeles ja minu küsimus on väga lühikene. me kõik väga hästi teame, et sünkroontõlgid töö on väga stressirohke töö. aga teie oma katsekäigus tekitasite neile äh, veel sellised ebameeldivad äh, töötingimused. ja oletame nüüd, et ma ka põen klaustrofoobiat äh, ma ei suudaks sellistes tingimustes mitte üldse tõlkida, ma üldse unustaks ära, kus ma olen ja mis jaoks. mis, mis te arvate, Äh, kas äh, see selline äh, tehiskabiin kuidagi mõjutas ka teie uurimise tulemusi või ei ole oluline see, kus tõlk parajasti asub, asub, aju töötab ikka ühtemoodi? suurepärane küsimus. jah see skänneri keskkond on võib-olla natukene stressirohke ta ei ole võib-olla nii stressirohke kui kabiin, aga siiski suhteliselt äh, problemaatiline, sellepärast et äh, esiteks on see haiglas, meedikud ümberringi äh, ja tõesti häiriv. ja mis puudutab stressi üldse, siis väga hea küsimus jälle äh, stress mõjutab väga oluliselt neid samu äh, süsteeme, sedasama saba tuuma ja kõiki neid teisi piirkondi ähm, mis on olulised äh, tõlketööks. ja suhteliselt intrigeeriv küsimus, jah, ma arvan küll, et stress võib negatiivselt mõjutada tõlke kvaliteeti ja eriti, mis puudutab äh, keelte üheaegsel nii-öelda haldamisel, nii et suur tänu selle küsimuse eest. Eh, Galway ülikoolist. kui me oleme, oleksime praegu täiskogus, te võtaksite mulle võib-olla nüüd selle peale mikrofoni ära, sellepärast ega ma küsimust ei küsigi, see eh, ettekanne on eh, väga huvitav ja ma loodan, et kolmandal rektorite konverentsil ma saan teile öelda, kas Eh, kognitiivsed oskused on paranenud, sellepärast et ma tegelen praegu ühe, ühtede tudengitega mm, koostööd selleks, et välja selgitada, et kas teised oskused ka sünkroontõlke oskustega paranevad ja võrdleme mm, ka tulemuste mm, eh, määra ja, ja mõtleme sellele, kuidas eh, eksamitest läbisaamise määra suurendada. see on väga väike, me teame, ja me üritame rohkem keskenduda tõlkeoskusele kui eluaegsele õppele, eluaegsele oskusele ma arvan, et äh, kõik, kes osalevad meie kursustel, kõik tudengid äh, parandavad äh, oskusi ka teiste mm, oskuste puhul. isegi kui nad edukalt ei lõpeta seda kursust. suur tänu, see on hea märkus ma arvan, et on positiivne küll see, et äh, näidatakse, et äh, sünkroontõlke õpingutega kaasnevate oskuste paranemine äh, mõjutab positiivselt ka teisi oskuseid ja ma arvan, et teil on täiesti õigus, ma põnevusega kuulan teie tööd. suur tänu! suur tänu, professor Herve Adelmann, selle väga huvitava ettekande eest ja ma teen ettepaneku, et me üritame teha natukene lühemalt öö, äh, oma kohvipausi, nimelt kahekümne minutiga hakkama saada ja tuleme siis saali tagasi kell üksteist kolmkümmend viis.